أس النك Good afternoon, ladies and gentlemen. tere päevast, austatud daamid ja härrad. eilse istungjärgu protokoll on kõigile kättesaadav, kas teil on selle kohta märkusi? kui ei ole, siis on see heaks kiidetud. ja nüüd läheme inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutelu juurde. ning esimene teema, mida me täna arutame, on olukord Djiboutis ja kaheks minutiks saab sõna härra Tšanak. austatud president, olles üks väheseid eh, siin kojas, kes on ise ka Djiboutis käinud, võin öelda, olnud eh, seal ise kohal käinud, on tegemist eh, suurepärase riigiga, kus on, on hea, hea köök, väärtuslik kultuur, samas on riigi valitsemises tõsiseid puudujääke põhivabadused on alla surutud, kodanikuühiskonnad ei ole ühiskonnale ei ole antud võimalusi ja ka opositsioonile ei ole antud võimalusi. olles olnud Aafrikas